Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf... daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. Hm, tervitan teid kõiki siin südamlikult, kes te olete juba üles leidnud meie ruumi. tervitan eriti meie kolleegi Höckmarki, aga ka kõiki teisi kolleege. tervitan härra Höckmarki just sellepärast, et tema on selles küsimuses raportöör. tervitan ka kõiki külalisi, kes on täna leidnud tee siia selleks, et meile anda lisainformatsiooni ja ma ei taha pikka sissejuhatust teha, vaid viitan ainult sellele, et tööstuskomisjoni jaoks on spektripoliitika väga tähtsaks küsimuseks. kahe tuhande kümnendal aastal saime me komisjonilt kolm meetme ettepanekut selleks, et ülikiiret äh, edastust tagada ja võimalikult suure äh, alaspektrist ära kasutada, selles paketis olid mitmed erinevad meetmed ka selle kohta, kuidas uue põlvkonna jaoks uued juurdepääsud tagada, siis ettepanek ka lairiba kohta ja siis veel ka raadiosagedusalade kohta oli üks ettepanek. Need kolm ettepanekut on osa komisjoni digitaalsest tegevuskavast strateegias äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja sellega soovime me anda oma panuse selleks, et me Euroopas saaksime välja töötada majanduslikult väga konkurentsivõimelise, teadmistel põhineva ühiskonna. meil on olnud juba arutelud äh, komisjonisiseselt, meil oli probleem sellega, et äh, olukord on vägagi erinev linnades ja maapiirkondades, liikmesriigiti on olukord erinev samas, kui me soovime seda ülesannet äh, tõsiselt võtta ja spektriküsimuse lahendada, siis peame me tõesti midagi ette võtma ja mõtteid mõlgutama. kui Euroopa soovib jääda konkurentsivõimeliseks, on meil vaja väga korralikke spektrialaseid eesmärke. ja täna soovime me saada ülevaadet ning informatsiooni nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis sageduste kasutamise kohta ja ma loodan, et need erinevad ettekanded, äh, mida meile tehakse, aitavad kolleeg Hökmarki nagu ka teisi kolleege mitmeid küsimusi lahendada, mis siiamaani on veel segased. ehk kuidas on viimased arengud, milliseid teenuseid on plaanitud pakkuda, millise hinna eest, milline on olukord üldse, kuidas on üldse nõudlus äh, lairibaühenduse järgi ja milliseid sotsiaalseid ja kultuurilisi ning ka majanduslikke sotsiaalseid äh, eeliseid on nendel uutel arengutel, kuidas oleks võimalik konkurentsivõimet suurendada, kuidas on võimalik toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, millised on nende ettevõtete võimalused, kas on piisavalt sagedusalasid, kas sagedusalade kasutamist on võimalik veel optimaalsemaks muuta ja kas meil on Euroopas vaja veelgi auahnemaid eesmärke või mitte. nagu te kuulsite, siin on terve rida küsimusi, aega on vähe ja seetõttu lõpetaksin oma ettekande oma avasõnad ja annaksin kohe sõna härra Höckmargile. Gunnar, sul on võimalus nüüd äh, sissejuhatust teha. suur tänu, härra esimees, suur tänu, Herbert ja suur tänu kõigile, kes te siia täna tulite. ma hindan väga kõikide kohalolijate panust. Äh, mul on väga hea meel, et ka variraportöörid on siin kohal, sest me praegusel hetkel alustame arutelusid äh, erinevate fraktsioonide vahel mina näen asja nii. Need arutelud spektripoliitika tuleviku üle on üks tähtsamaid arutelusid selleks, et Euroopa konkurentsivõimet parandada, aga see on ka võimaluseks äh, äh, luua loovust. härra esimees, eelmisel nädalal toimus Washingtonis tippkohtumine ja kohtusid siis maailma kaks kõige suuremat majandust, Hiina ja USA. ning ähm, selle tippkohtumise probleemiks oli see, et äh, lähtuti ainult äh, oletustest, sellepärast et tegelikult USA ja Hiina on maailmas teisel ja kolmandal kohal ja Euroopa Liidu majandus on esimesel kohal vahel me kipume seda unustama või loobume oma auahnetest eesmärkidest ja vahel on mul tunne, et me sooviksime olla tulevikus kolmandal või neljandal kohal. ma arvan, aga me ei peaks seda tegema, me peaksime töötama selle nimel, et Euroopa oleks maailma parim. ja seepärast tuleb meil tagada see, et teeme Euroopa jaoks parima ning spektripoliitika annab terve rea võimalusi viia läbi reforme, loomaks Euroopa majanduse jaoks uusi võimalusi. meenutan teile ainult ühte asja. põhjus, miks me räägime USA-st või Hiinast kui maailma kõige suuremast äh, majandusest ja unustame ära Euroopa, on see, et neil on suuremad turud. samal ajal, kui meie turg on killustunud ja seepärast äh, kipume me äh, arvama, et USA ja Hiina on esikohal ning teisel kohal ja meie alles kolmandal kohal. ja kogu telekommunikatsiooniturg tegelikult annab meile võimaluse aru saada, et äh, digitaalne siseturg ja tõeline siseturg saab toimida. kui ma mainiksin nimesid äh, nagu Google või Yahoo või ükskõik millise äriühinguna me suurem osa kaasaegsetest ettevõtetest äh, on pärit USA-st ja ja vastavad äh, Euroopa firmad ei ole kunagi nii suured, sellepärast et neil ei ole sellist äh, takistuteta juurdepääsu turule. nii et üleilmsel tasandil on see USA turul siis eeliseks. ja ka Hiina ja India puu-, äriettevõtete puhul on olukord sarnane, nii et meil tuleb jätkata selles suunas, et me saaksime olla esikohal. Euroopa oli esikohal telekommunikatsiooni, interneti ja mobiilsideturul, sellepärast et meil oli ühine GS, GSM-võrkude standard. nii oli võimalik äh, telefoniside pakkujatel kiiresti areneda, töötada välja uusi aparaate, kasutada uut tehnoloogiat, nii et me nä-, nägime, kuidas töötati välja uus telekommunikatsiooniturg, aga me nägime ka, kuidas kasutati loovust. ja see kehtib, kehtis kogu maailmas, see kehtib interneti, lairibaühenduste äh, kohta, aga telekommunikatsioonitooted on väga palju arenenud ja moodustavad väga suure osa konkurentsivõimest, nii et kui me räägime siseturust, kui me räägime spektripoliitikast, siis me ei räägi mitte ainult sellest, kuidas luua parimaid tingimusi Euroopa telekommunikatsiooniettevõtete jaoks, vaid meil tuleb tagada, et Euroopa äriettevõtted, meedia, kultuur, teenused, ettevõtted, ettevõtjad, ükskõik mis, et neil kõigil oleks parimad võimalused tulevikus. ja siin me nüüd oleme. minu arvates annab see meile, on meil kanda ka äh, vastutus, et me peaksime tõesti vabastama nii palju spektrit kui võimalik selleks, et olla esikohal, mitte ainult nii palju, et olla num-, kolmandal kohal maailmas, vaid nii palju, et me saame olla esikohal, et me juhiksime innovatsioonialal ja ka uutes tööstussektorites ja uute ettevõtete alal. see on meie vastutus. ja meil tuleb hakata seda ülesannet lahendama praegu sest äh, kui me kaotame selle võitluse, siis kõik need eeldused, mis me praegu kaotame, neid me ei saa tulevikus enam tagasi. ja telekommunikatsioonitööstus muutub hoopis teistsuguseks maailmas. väga palju on räägitud siin huvide konfliktist, äh, edastamisest, äh, uutest võimalustest ma arvan, et see on vale, me peaksime asjale lähenema teistmoodi. me peaksime kõigepealt rääkima sellest, kuidas me tagame edastamise, kuidas me kasutame ära kõik need võimalused, mis toob endaga kaasa lairibaühendus ja mobiilside. samal ajal aga tuleb meil tagada, et ka traditsioonilist edastamist ei tõkestataks. me võime küll struktuure muuta, kuid meil tuleb tagada, et meil on võimalik kasutada samasugust edastamist nagu tänapäeval ja seda on võimalik teha, kui me oleme paindlikud ja kui meil on ühised eesmärgid, ehk et me vabastame võimalikult palju spektrist ja kui me spektrit ümber jagame, siis me kompenseerime seda ümberjagamist, kui vaja. ja ma arvan, et äh, niimoodi on meil võimalik päris palju ära teha ja me peame väga palju ära tegema. härra esimees, ma kohe lõpetan. kui ma vaatan numbreid ja seda, kuidas mobiilandmete osakaal on suurenenud, siis tõesti numbrid on üüratud. vahel me kipume neid unustama, sest need numbrid on nii suured, et me lihtsalt ei suuda neid tajuda. ma arvan, et me tuleme täna pärastlõunal veel selle juurde tagasi, kuid kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani tuleb arvestada, et mobiil ähm, ülekannete maht suureneb veel kuni kolmkümmend korda ja meil on liikmesriike, kus juba praegu on äh, andmemaht suurem. ja seepärast peaksime küsima, kas me tahame olla juhtival kohal, kas me tahame olla nii paindlikud kui võimalik ja kas meil on võimalik äh, tagada oma esimene koht ja säilitada siseturg. ja samal ajal mõelda siis ka veel telekommunikatsioonistruktuuride tagamisele, selle, samal ajal tuleb veel meil tagada ka traditsiooniline edastamine ja ma arvan, et meil on võimalik seda kõike teha aga me peaksime mõtlema ka sellele, mis on parim Euroopa jaoks, selleks et Euroopa saaks olla parim. nii et äh, ei saa lähtuda lihtsalt sellest, et Euroopa peab olema kõige parem. suur tänu! suur tänu selle sissejuhatuse eest ja nüüd annaksin kohe kõigepealt äh, sõna esimese vooru kõnelejatele. me leppisime kokku, et iga kõneleja saab kümme minutit aega selleks, et pärast oleks neile võimalik ka küsimusi esitada. kõigepealt tahaksin Vodafone esitajat Richard Fiisit paluda temal sõna võtta. suur tänu! aitäh, et te mind siia kutsusite, et ma saan teie ees täna esineda. teen lühidalt, sellepärast et härra Hökmark juba rääkis ära palju sellest, mida ma kavatsesin ise rääkida. ma olen temaga täiesti nõust minu arvates see viis, kuidas me haldame spektrumit, on eh, kõige olulisem faktor meie eh, tööstuse ja tulevikutööstuse jaoks, nii teie poliitikutena peaksite eh, vaatama, millises suunas see läheb, sest teil on selle üle väga suur mõju. põhjus on väga lihtne. kui me vaatame eh, kogu seda eh, tegevusala, mobiilioperaatoreid, eh, ringhäälinguid ja nii edasi, siis nemad pakuvad tohutult palju majandus, sotsiaalseid teenuseid, nad teevad võimalikuks need teenused ning kõike seda, mida võimaldab traadita tehnoloogia on kõik see, mis tulevikus kasvab. aga kõik sõltub spektrumist, spektrist. Äh, me peame suutma seda hallata ja toetada ja spektrit kusagilt juurde ei tule. spektri äh, hulk, mis meil on, on Äh, täpselt sama suur siin Euroopas, nii nagu Ameerikas ja ka äh, Hiinas on see spektri suurus sama suur, nii et, et äh, alguspunkt on kõikidel sama, ühelgi regioonil maailmas ei ole spektri äh, varude osas mingit konkurentsieelist. küsimus on selles, kuidas me maksimeerime oma tulu, kuidas me maksimeerime eh, sotsiaalmajanduslikku eh, kasu, mis me sellest eh, ühest ja samast lõpliku suurusega vahendist saame, nii et küsimus on selles, kuidas me haldame seda äh, Eh, vähest ja väärtuslikku ressurssi, sest muus osas oleme me samal tasemel, kus eh, on eh, USA ja Hiina. spektripoliitika ajalooliselt ei ole olnud Euroopas hästi hallatud. võib-olla te ju mäletate, kuidas kümnend tagasi toimusid 3G oksjonid, mis peaaegu lõid selle tööstusharu kummuli ja eh, nüüd eh, on see tekitanud eh, pingeid erinevate tööstusgruppide vahel, poliitikute vahel, sellepärast et on lahendamata küsimusi. meie traadita tööstus Euroopas on väga hästi toiminud ähm, mitte tänu sellele, kuidas me oleme hallanud spektrit, vaid sellele vaatamata. aga mõnikord me oleme tegelikult vähe hinnanud seda, neid edusamme, mida me oleme teinud. me oleme teinud nüüd väga suuri samme, et viimase paari aasta jooksul möödanike vigu heastada ja ehm, kõik need arutelud, mis on toimunud telekomi paketi läbivaatamise kaudu, jooksul on sellele kaasa aidanud. aga ikkagi, teha on jäänud veel väga palju. ma tahaksin rääkida lühidalt kahest eh, valdkonnast, kus me oleme teinud edusamme ja mõnest valdkonnast, kus me peame rohkem ära tegema eh, digitaaldividendi äh, spektri vabastamine kõikides liikmesriikides on üks väga oluline mõte. ma mäletan, kahe tuhande kaheksandal aastal avaldasime me esimese äh, raporti ja me ütlesime seal, et digitaalse dividendi avamine äh, annab meile kuuskümmend kuni sada kuuskümmend miljardit eurot Euroopa perspektiivis ja kui me nüüd jääme kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eh, eesmärkide juurde, see on siis nüüd viis aastat sellest, kui eh, on möödunud selle eh, raporti praktikasse viimisest siis eh, eh, kui me kõik oma eesmärgid täidame, jääme me ikkagi kolm-neli aastat USA eh, tasemest maha. kui nüüd me unustame selle esialgse retoorika, siis mulle tundub, et üldsegi ei ole nii valus panna endale ambitsioonikaid eesmärke. me peaksime olema vähem kartlikud kõikide muudatuste üle, mida me tahame tulevikus teha, me peame vähem kartma kui möödanikus ja me peame tegema palju muutusi, mitte ainult spektri vallas, vaid ka teistes valdkondades, kui me tahame tõepoolest jääda konkurentsivõimeliseks. Äh, on vaja teha äh, äh, otsustavaid samme, nii nagu me tegime digitaaldividendiga. digitaaldividendi eh, mm, eh, spektrit eh, pandi, see pandi oksjonile möödunud aastal Saksamaal, see läks väga hästi ning praegusel hetkel me arvame, et selle uue tehnoloogiaga on võimalik luua tuhat viissada mm, mis jaama ja öö, ehm, Saksamaa ja Soome ühtekokku on nüüd Euroopas 4G pioneerid, aga nii nagu härra Höckmark ütles, meil on vaja vaadata, millist tulu me saame kollektiivsest tegu, tegutsemisest terves Euroopas. see tähendab, et me peame kinni pidama kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sihtmärkidest ja Eh, me peame arutama ka teisi eh, spektri kasutusvõimalusi. kõigepealt on meil vaja kindlustada seda progressi, mida me spektripoliitika vallas oleme teinud. nüüd teine eh, valdkond, kus me oleme edu saavutanud, on just eh, mobiili vallas eh, seda, kuidas mobiiliettevõtted on kasutanud olemasolevat spektrumit ja ma tänan ka parlamenti selle panuse eest. möödunud aastal, kahe tuhande kümnendal aastal eh, meie võtsime taaskasutusse GSM-i sagedused ja me niimoodi mm, Eh, laiendasime 3G eh, võimalusi näiteks üheksakümnel protsendil Rumeenias ja Rumeenias oli eh, just väga halb selle lairiba kasutusega, sest tegemist on põhiliselt maal elava elanikkonnaga ning just see oli kõik võimalik tänu sellele, et me võtsime uuesti kasutusele GSM võrgud ja nüüd on inimestel juurdepääs viie euro eest kuus. sama asja tegime me Itaalias, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis. me eh, kasutasime Itaalias näiteks uuesti 3G eh, võrgustikke, jaotasime nad ringi eh, ja tuhat kommuuni said juurdepääsu Eh, lairibale, enne kui eh, seda üldse mm, nendel ei olnud praegusel hetkel kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tahetakse 3G eh, levi tagada Ühendkuningriigis kaheksakümnel, üheksakümnel protsendil territooriumilt. Need on väga head näited, aga on ka sellised valdkonnad, kus me ei ole eriti palju edasi liikunud. esimene asi on see, et me peame kõigepealt tagama maksimaalse spektru ärakasutuse. E, e, väga sageli on see avaliku sektori käes ja nüüd, kui nendel on e, selline suur finantssurve, siis me võiks oodata, et nad annaksid selle üle erasektorile, kes kasutaks seda tõhusamalt. me peame tõepoolest väga karmilt seda nõudma. ning lõpuks tuleb olla ka ettevaatlik selles osas, et me asju valesti ei korraldaks, me peame mõtlema konkurentsile. me peame võimaldama eh, turgude jälgimist, et tõepoolest eh, tööstusel oleks võimalik kasutada eh, spektrit nii, nagu seda vaja on ja teha seda läbipaistval moel. peab olema hindamine ning eh, see hindamine peab olema eh, samasugune, nagu see praegune raamistik meil seda võimaldab, sest spekter ei ole midagi eripärast selles osas. ning lõpuks eh, liigne hind, mis spektrile külge pannakse, nii nagu me nägime 3G puhul, võib hävitada kogu, kõik need edusammud, mida me siiani oleme teinud Eh, ja eriti tekib niisugune tahtmine hind üles kruvida nende ehm, finantsraskuste valguses, mis liikmesriikidel on. igasugused lühiajalised kasud, mida me näeme riigi rahakotile eh, suure hinna tõttu, eh, lõikab ära tegelikult Euroopa majandusliku tuleviku ja selle eest me peame võitlema. suur tänu! suur tänu selle ettekande eest ja annan kohe ka sõna järgmisele kõnelejale, proua Catherine Smatša. ma lootsin, et ma hääldasin teie nime õigesti, ütleb härra esimees, ja teie olete BBC-st, palun, eriprojektide juht. aitäh. kõigepealt tahaksin äh, ma öelda, et ma nõustun suures ulatuses sellega, mida ütlesid eelkõnelejad ja see ei ole tegelikult ka mingi üllatus, sest BBC on avaliku teenuse äh, pakkuja ja meil ei ole mingisuguseid kindlaid eelistusi, me oleme väga avatud suhtumisega. meie jaoks on tähtis äh, see, et me täidaksime nende inimeste nõudmisi, kes meile maksavad. ja selleks peame me tegema nendega ka koostööd loomulikult oleme me seotud äh, erinevate teenuste pakkumisega. me liigume uue äh, televisioonisüsteemi äh, suunas me kasutame nüüd ka järjest rohkem digitaaltelevisiooni, millele on peaaegu üleni, üle mindud ja meie jaoks on tähtis äh, aru saada sellest, et isegi kui inimesed tahavad rohkem lairibateenuseid, siis äh, tegelikkuses nad pooldavad ikkagi vana head lineaartelevisiooni, analoogtelevisiooni, äh, seda, et nad saavad istuda oma elutoas maha, teha teleka lahti ja seda vaadata. me oleme me oleme üleminekuprotsessi pikalt jälginud ja saame aru, millised on äh, selle raskused. ning äh, me oleme läbi viinud ka juhtumi uuringu, mis neile, mis meile näitab, kuidas äh, saavutada edaspidi suuremat tõhusust. ning nüüd siis tahaksin minna edasi BBC töö juurde täpsemalt ja öelda, et me näeme, et meie tarbijad vaatavad kasutavad meie teenuseid väga laiaulatuslikult, meil on väga mitmeid erinevaid programme. ning seetõttu on õige öelda, et nad tahavad kasutada nii ülekandevõimalust kui lairibateenuseid, nad kasutavad ähm, püsiühendust ja mobiiliühendust äh, mõlemat ja öö, ähm, eks see sõltub ka sellest, mida parasjagu üle kantakse. juhul, kui te tahate vaadata kuninglikku laulatust ja ei viibi Londonis, siis ilmselt te soovite vaadata otseülekannet. ja kui teid huvitab see, mis on uudistes, siis te võite viimaseid uudiseid ka lugeda oma mobiiltelefonist või nutitelefonist. aga kui te tahate vaadata iga päev, igal õhtul kell kümme eh, uudiseid, siis te tõenäoliselt vaatate neid telekast. samas on pidevalt ajakohastatavaid uudiseid võimalik vaadata ka arvutist juhul, kui teid huvitab mingisugune ajalooline dokumentaalfilm, mida te ei, kahjuks ei saa vaadata, siis te võite seda vaadata hiljem, kasutades siis jällegi lairiba teenust. aga kui inimesed on kuskil, kus parasjagu midagi toimub, siis tahavad nad võib-olla ise midagi BBC-le saata, mingisuguse pildi või mingi sõnumi, ja ähm, siis nad peavad saama seda ka teha ning äh, seetõttu tuleb öelda, et BBC ja kliendi vaheline suhe on justkui kahesuunalise liiklusega tänav. me tahame äh, oma edasist äh, arendustööd teha niisama kiiresti või siis ka niisama aeglaselt, kui seda teevad kliendid. tänase seisuga on äh, Ühendkuningriigis DDT või äh, digitaalmaismaa televisioon endiselt äh, kõige äh, tähtsam teleedastuste vahend, nelikümmend viis protsenti kasutajatest kasutab just seda. kuid see on ka platvorm, mille abil paljud inimesed oma teisest televiisorist võtavad vastu ülekandeid või jälgivad teleülekandeid üheksakümmend neli protsenti Ühendkuningriigi inimestest juba omab digitaaltelevisiooni. ja aastaks kaks tuhat kaksteist, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks peaksid kõik minema üle digitaalsele televisioonile. praegu on üleminek kulgenud väga hästi, sest me oleme arvestanud inimeste vajadustega. nagu siis juba öeldud, on äh, digitaaltelevisioon äh, äärmiselt tõhus äh, Ühendkuningriigis nagu kõikjal maailmas ning me oleme tutvustanud mitmeid uusi tehnoloogiaid, mille abil saab spektri võimsust paremini ära kasutada. kuuskümmend seitse DVB-D kaks tähendab seda, et lisavõimsusest õnnestub ära kasutada kuuskümmend seitse protsenti ja neljanda põlvkonna MBG ähm, nõuab ainult viiskümmend protsenti võimsusest, mida nõudis teise põlvkonna seade see tähendab seda, et me täidame paremini oma avaliku teenuse pakkumise eesmärke ja et me kasutame maksimaalselt äh, ära äh, spektrit. digitaalmaismaa televisioon on tõenäoliselt äh, ainuke lahendus, mis mõnele kliendile üldse sobib ja see aitab meil täita oma avaliku teenuse eesmär-, eesmärke selle abil saab pakkuda regionaalteenust, sest see on oluliselt tõhusam kui satelliidi kasutamine. Äh, ta lubab äh, kasutada tele- või vaadata televisiooni ka nendel, kellel ei ole võimalik äh, paigaldada oma antenni või oma satelliiditaldrikut ning ta on Ühendkuningriigis väga laialt levinud võimalus, nagu ka paljudes teistes riikides. lisaks sellele äh, on äh, digitaalmaismaatelevisioon avatud äh, nii-öelda väravavaba äh, platvorm, mis, mille kaudu saab pakkuda küll ka tasulisi teenuseid, kuid selle platvormi enda eest ei pea maksma. ning seetõttu ei ole vaja kindlasti seda universaalset teenuse pakkumist läbi digitaalter-, digitaalmaismaatelevisiooni kaotada sellest hoolimata kavatseme me oma protsessi kestel läbi viia ka ülemineku teistsugusele süsteemile, kuigi äh, meie otsuste tegijad ja rahvusvahelised otsuste tegijad ei ole oma tegevust võib-olla piisavalt hästi koordineerinud ja kuna nad seda ei koordineerinud, pidi BBC oma üleminekuplaane muutma. meil oli kavas äh, universaalkõrgsagedusega äh, kanalid kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend kaheksa panna ähm, oksjonile ähm, ja siis ütles komisjon, et me peame hoopis kaotama kuuskümmend üks, äh, kanaleid kuuskümmend üks kuni kuuskümmend üheksa, et meil oleks äh, kasutada rohkem spektrit, millega me nõustume, kuid äh, see tähendab lisakulu ja sellest ma teile kohe räägin. Ühendkuningriigis, nagu siis juba ütlesin, on, oli tarvis kaotada kaks kanalit ja ka kanal, mida kasutasid raadiomikrofonid, mis tähendas äh, seda, et see otsus mõjutas peaaegu kõiki meie riigis aga juhul, kui me suleksime ka ainult kaks kanalit, kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks, siis hinnanguline kulu on sada kuni kakssada kakskümmend miljonit naela ning kui me peame kaotama ka raadiokanali kuuskümmend üheksa, siis lisandub veel kolmkümmend miljonit naela lisakulu. kanalite ja nende teenuste sulgemiseks või teenuste pakkumise lõpetamiseks läheb äh, aega, seega on tegemist väga keerulise ülesandega. arvan, et äh, enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ei ole võimalik seda ülesannet äh, täita. võib-olla õnnestub see täita alles kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ja juhul, kui kaheksasada millihertsi, selle sageduse kinnipanek on keeruline, mis, mismoodi me siis selle sageduse e, edasi anname teistele kasutajatele sagedusel seitsesada megahertsi? kui me sellise muudatuse teeme, siis e, peavad Euroopa digitaalvõrgustikud olema täielikult sobivad Ühendkuningriigi võrgustikuga, kuigi ei ole võimalik eh, tagada, kuigi seda ei ole võimalik tagada umbes. umbes kakskümmend viis protsenti rahvastikust Ühendkuningriigis võib eh, täielikult eh, kaotada teenuse ning kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti majapidamistest peab ehm, kohandama oma antennisagedust see tähendab, et tarbijatele läheb see muudatus igal juhul kalliks maksma ja see on veel hea, halvemal juhul nad kaotavad võimaluse teenust üldse kasutada. ei, ma ei väida muidugi, et BBC ei saaks seda muudatust teha, saab, kuid selleks kulub kõvasti aega ja raha selleks on vaja tõhusalt suhelda kommunikatsioon, äh, suhelda avalikkusega, kusjuures tarbijad seda ideed tõenäoliselt ei toeta. me oleme püüdnud uurida ka seda, milline võiks olla võimalik negatiivne mõju äh, tulevasele tõhususele. me mõistame täielikult, et küsimus ei seisa mitte selles, kas kasutada rohkem või vähem äh, spektrit äh, ülekannete jaoks. küsimus seisab hoopis selles, kas ja millal on meil võimalik liikuda uuele sagedusele ja pakkuda lairibateenust absoluutselt kõigile. seega seisab meie ees ülesanne, mis on riskantne ja kulukas, aga kas see annab meile üldse soovitud kasu? ma tahaksin, meie tahaksime, et me koostöös viiksime läbi tõelise uurimuse ja vaataksime, kas neid uusi teenuseid praegu vajatakse, kui palju neid vajatakse järgmise kahekümne aasta jooksul, millist äh, osa spektrist äh, kasutajaliigid vajavad, kus äh, seda spektrit on vaja kasutada, kas on selliseid sagedusi, mida praegu ei kasutata või selliseid sagedusi, mida saaks kasutada paremini? ma ei ole kindel, et seitsesada megahertsi on äh, mobiilse lairiba ühenduse pakkumiseks parim sagedus. kõik see tähendab, kõik see tähendab seda, et me peame muutma aga kõigepealt uurima neid teenuseid, mida tarbijad vajavad järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul ning tegema kindlaks, et meil on piisavalt spektrit, et neid teenuseid pakkuda. ja sellega tahan ma öelda, et kui te tahate vastu võtta mingisuguseid uusi juhiseid, mis tõesti põhineks tõenditel, siis peate te kõigepealt läbi viima äh, kulutõhususe uuringu ei piisa ainult sellest, et me vaatame, milline on sageduse muutmise hinnakus, hinnang, sageduse muutmise hind, me oleme ju uurinud, kui palju maksab kaheksasajalt seitsmesajale megahertsile üleminek. me oleme e, juba praegu välja arvutanud, et kaheksasaja megahertsise äh, riba äh, sageduse vabastamine maksaks kaks kuni kolm miljardit naela kaks kuni kolm miljardit naela see tähendab seda, et ei saa väita, et see töö oleks kulutõhus. aga teisest küljest tuleb veel ka arvestada, et kui me selle sageduse vabastame liiga kiiresti, siis muutub see töö veelgi kallimaks. seega peame me ühiselt, ühiselt otsustama, milliseid teenuseid tarbijad vajavad see annab meile palju suuremat väärtust ja mitte ainult majanduslikus, vaid ka sotsiaalses ja kultuurilises tähenduses iga pool võib oma kasu ise välja arvutada. kasu saavad ülekandjad, äh, telefonioperaatorid ja teised, kellega me koos peaksimegi töötama. seetõttu peaks raadiospektri poliitikaprogramm aru saama, et äh, ülekanded on kodanikele olulised ja seetõttu on vähemalt järgmise kümne või viieteist aasta jooksul neile väga oluline ka digitaalmaismaa televisioon. me peame püüdlema suurema tõhususe poole ja peame ilmselt tulevikus ka muutma eh, spektri edastusi, spektri eh, sagedusi, kuid see peab olema eh, avalikkuse huvides. kaheksasaja megahertsine sagedus vabastatakse, see läheb küllaltki kalliks, kuid seda ei tehta kindlasti mitte aastaks kaks tuhat kolmteist ei Ühendkuningriigis ega mujal Euroopas, see ei ole lihtsalt mõeldav. realistlikum eesmärk on kaks tuhat viisteist. ning meil ei ole praegu mõtet ka arutada, mida me teeme pärast seda aastat, sellepärast et me ei ole seda muudatust veel suutnud teha seitsmesaja megahertsise äh, sageduse ülekandmine võib olla järgmine samm, kuid see on veel kaugel. me peame mõtlema sellele, mida saab teha praegu kõik äh, spektrisagedused, mis on suuremad, kõiki spektrisagedusi üle ühe gigahertsi saaks paremini kasutada ja mõnda neist äh, sagedustest ei kasutata ju üldse praegu. kindlasti on võimalik ka saavutada parem äh, läbilaskevõime. seega on kõigepealt vaja uurida, millised on kodanike tõelised vajadused, sest midagi ei ole võimatu, kuid kõigel on oma hind ja sellega ma tahaksingi oma ettekande, ettekande kokku võtta. Äh, kõigel on oma hind ja selle hinna peaksid maksma kinni need, kes saavad kõige rohkem kasu muudatustest. see tähendab, et nii nagu Ühendkuningriigis on tehtud jõupingutusi kaheksasaja megahertsise sageduse alal, kus valitsus maksab kinni ringhäälingu organisatsioonide lisakulud Äh, äh, niimoodi tuleb teha ka mujal. juhul, kui spektrit äh, saab teiste teenuste jaoks paremini kasutada, nii et saadaks suuremat kasu, siis võib seda teha, kuid see ei tähenda, et olemasolevatel teenustel ei oleks üldse mitte mingit väärtust see tähendab, et me peame kõigepealt uurima, milline on uute teenuste võimalik lisandväärtus ja kui äh, see väärtus on piisav, et õigustada äh, spektri teatud sageduse vabastamist nende teenuste jaoks, kuigi sellel on oma hind, siis tulekski seda teha. ning oma plaane peaksime tegema järgmise kahekümne aasta lõikes, aitäh! suur tänu ja järgmisena härra Simon Forge, kes on S CFSS-ist. Thank you very much and uh... suur tänu! ma tahaksin teid äh, tänada sellest, et te meid siia kutsusite, mul on väga hea meel teie ees esineda. minul on väga huvitav ülesanne, ma pean teid veenma selle lühikese aja jooksul, et äh, raadiospekter on äärmiselt oluline saja vii-, viimase saja kahekümne viie aasta jooksul, kui üldse äh, härra Herts hakkas mängima äh, raadiolainetega, on välja kujunenud põhimõisted ja nende vastu me ei saa. aga tegelikult Ehm, asjad on muutunud tänu sellele arvutusvõimsusele, arvutitele, mis meie käsutuses on. kõigepealt eh, tahaksin ma eh, rääkida eh, sellest, mis viib edasi tulevast spektri kasutust ning ma tahaksin seada küsimuse alla selle, kuidas me üldse praegu spektrit jagame ning siis ma räägiksin väga lühidalt ka uute spektri jagamisvõimalustest ja mida üldse see jagamine tähendab Euroopa jaoks. ning ma püüaksin siis tuua välja need head küljed, mitte ainult ähm, tööstuse eh, aspekti, vaid eh, ühiskondliku aspekti ja SME-de jaoks, mida see kõik tähendab. siin on nüüd üks graafik, mille ma olen viimase kuue aasta jooksul korduvalt ekraanile pannud ja et, siin näidatakse, et e, spektril on tohutu ehm, surve just nimelt nõudluse poole pealt, allahinnatakse e, vajaduse kasvu. järjest rohkem on vaja spektrit ja juhtub see, et me peame mõtlema ka sellele, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu teistes regioonides, sest me räägime siin toodetest ja teenustest, mida mujal kasutatakse ja mida kasutame meie. kui me hakkame mõtlema eh, nüüd eh, nõudlusele, siis on toimunud tohutu kasv eh, tänu sellele, et eh, on eh, kasvanud sissetulekud, globaalselt jaguneb rikkus teisiti, laieneb mobiilside kasutus, järjest rohkem on selle kasutajaid, rohkem nõutakse mobiilset lairiba, internetti ja nii edasi ning eh, see on kõik väga oluline eh, spektri jaoks, see on nii eh, internetiteenuste kui sisu poole pealt oluline. praegusel hetkel me näeme seda, et internet avaldab väga tugevat survet see surve tuleb nii teenusepakkujatelt kui koduelektroonika äh, ähm, sektorist, nad ütlevad, et meil on vaja spektrit juurde, aga nende mudelid on hoopis teistsugused, ühed ütlevad, et minul on vaja äh, niisugust teenust või toodet, mis töötab raadio jaoks, seda on vaja minu ähm, minu äh, tarbijate jaoks ja ma ei saa lasta ennast piirata spektrist siin on need kuulsad Cisco numbrid, mis eh, puudutavad eh, lõun-, eh, Lääne-Euroopat, siin räägitakse mobiilandmete liikluse kasvust, kasv on väga suur, kolmekümne seitsme kordne kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist. ja paistab sellepärast, et spekter on tohutu surve alla sattunud. aga kui me nüüd vaatame asja analüütiliselt, siis me näeme erinevates keskkondades, maapiirkondades, linnalähepiirkondades ja tihedalt asustatud linnaaladelt, et spektrit et spektrit kasutatakse erinevatel aegadel päeva jooksul erinevalt. ja võib-olla küll on kellelegi antud litsents, aga siis selle litsentsi omanik ei kasuta seda spektrit väga äh, Eh, väga tihedalt eh, terve päeva jooksul. ja siis võib, tekib küsimus, kas spektri eh, vähesus ei või olla hoopis kunstlikult tekitatud probleem, mille põhjuseks on arh-, arhailine avalikkuse poliitika. nüüd, kui me hakkasime spektrit reguleerima enne esimest ilmasõda ja tegime seda tunduvalt aktiivsemalt pärast, siis on välja kooru-, koorunud kolm mudelit. üks on niimoodi, et, et seda haldab regulaator, e, kogu, kõik käib käsu ja kontrolli all põhimõttel, et valitsus teab kõige paremini, kes kõige enne tuleb, see saab ka e, kõige rohkem endale e, ressurssi kasutada ja see on väga mitte paindlik süsteem siis eh, tuli niisugune süsteem, mis püüdis eh, maksimeerida väärtust, siis hakati kasutama turgu, korraldati oktsioneid, eh, teisene turg tekkis ja see on tunduvalt paindlikum süsteem. kuid siiski see teenib suurte äh, suurte ettevõtete huvi, eh, sellepärast et suured eh, mobiiliettevõtted saavad endale osta spektrit. Eh, ja tegelikult nad mõtlevad pigem sellele, kuidas oma konkurentide teenustel jalga taha panna, mitte kuidas paremini ja rohkem pakkuda. aga kui me hakkame nüüd uues, nagu uue maailma mõist-, mõttes mõtlema ja arutlema, siis eh, põhimõte on eh, paindlik jagamine ja seda on ju väga palju juba kasutatud, seda kasutatakse eh, väga paljudes teenustes, Bluetoothis, igasugustes internetiteenustes seda kasutatakse e, e, e, meditsiinis, seda kasutatakse teadustöös, nendel on vaja oma spektrit koolides ja mida me selle mudeli puhul näeme, on see, et, et on väike spektri osa, mida kasutatakse väga tihedalt näiteks on väga palju tehnilisi võimalusi, kuidas spektrit jagada selleks, et süsteem oleks tunduvalt paindlikum. me võime näiteks signaali peita selleks, et ei tekiks interferentsi on võimalik edastada andmeid väga eh, madala eh, müratasemega. Eh, selleks aitavad meid matemaatikud siis eh, näiteks TV-signaali eh, saab niimoodi edastada ja võib kasutada väga eh, lühikest vahemaad. näiteks me võime vähendada interferentsi niimoodi, et me teeme kõvemaks teiste signaali ja tohutult palju uurimistööd on tehtud nende erinevate eh, lähenemiste osas ning nad kõik aitavad eh, võita nii-öelda ribalaiust ma räägiksin siin, ma nimetaksin siin äh, tarkvaral põhinevat raadiot, ma räägiksin teile kognitiivsest raadiost ja nii edasi, need on kõik niisugused asjad, mis on äh, teadustöö eesrinnas ja mis annavad Euroopale tohutu eelise nii suurettevõtetele kui väikeettevõtetele olla eh, loominguline ning luua uusi eh, tööstusharusid selle uue tehnoloogiaga. samal ajal eh, on meil ka niisugune mõte, et juba neljakümne üheksandal aastal hakati and-, edastama eh, televiisori signaali ja erinevad eh, liikmesriigid kasutavad seda eh, ringhäälingu televisiooni mõistet, teevad seda väga hästi, aga selles osas on võimalik muutuda Äh, tõhusamaks, sest on olemas ka teised edastusviisid, näiteks äh, lairiba, äh, siis XDSL ja nii edasi. näiteks minu lapsed vaatavad hoopis teistmoodi televiisorit, nemad vaatavad televiisorit üldse läbi arvuti, nad on olnud väiksest peale Macintoshi omanikud milline siis on eh, meie tulevik, me peame kõigepealt eh, kasutama paremini eh, spektrit ja me võib-olla saame luua niisugused ühiskalut-, ühiskasutusalad, millest võidavad kõik. mina ütleksin teile nii, et kui me näiteks loome suure Äh, ala, kus saab äh, kasutada lairiba ja selle kaudu pakkuda igal ajal ähm, avalikke teenuseid, siis äh, me saame selle kaudu luua madala kuludega võrgustikud Eh, me saame luua niisugused süsteemid, mis eh, lähevad läbi eh, raudbetooni ja vihma. Need on sagedusalad kuni kaheksasada megahertsi. kui me aga spektrit tunduvalt rohkem jagame, siis oleks väga huvitav näiteks kuuesaja megahertsi piirkonda ja ma näitaksin teile ühte stsenaariumit, mis oli ähm, kehtiv ähm, mõnda aega tagasi. võib-olla selle graafiku peal läheme me liiga kaugele, äh, võib-olla asjad ei lähe reaalelus nii kaugele, aga ma tahan öelda seda, et, et, et litsenseerimata spektri alad, nende alade maht kasvab ja võib-olla kõik kasutamata alad muutuvad niisuguseks järgmise viieteistkümne aasta jooksul. Eh, ning see turupõhine Eh, ala, mis eh, müüakse ära oksjonitel, mille puhul on järelturg, selle prognoosid praegusel hetkel tunduvad olema liiga optimistlikud. aga asjad on tegelikult muutunud väga kiiresti. näiteks kahe tuhande, eh, kahe tuhandendal aastal Ühendkuningriigis oli praktiliselt kõik valitsuse kontrolli all ja nüüd on turumehhanismiga hõlmatud seitsekümmend üks ja pool protsenti Eh, litsentsivaba ala on kuus koma üheksa protsenti. huvitav küsimus on see, kas see side, mida me kasutame, eh, kas see side, mis toimub ühisalade kaudu, kas see on kõik vajalik, kas me võib-olla saame äh, Äh, laenata seda üksteiselt ja nii edasi, aga need on asjad, mille me peame, millele me peame tulevikus mõtlema praegusel hetkel on mul tohutu võimalus innovatsiooniks luua uusi teenuseid, tooteid, luua uusi töökohti. kui ma vaatan praegu ajakirju, kui ma vaatan igasuguseid tehinguid, siis need on väga paljus osas muutunud tasutaks, nende kättesaadavus on hea. Äh, meil on olemas mm, uued tehnoloogiad, aga äh, uute tehnoloogiate jaoks on vaja luua tarindid. Äh, kui me ehitame lairiba infrastruktuuri madalama hinnaga, siis me saame tasakaalustatuma majanduse. see kõik aitab kaasa ähm, arvutustehnoloogiale, e, elektroonikale ja tootmisele. suur tänu. me kuulsime kolme väga erinevat ettekannet, väga informatiivset ettekannet ja nüüd on teil võimalus esitada küsimusi selleks, et minna veel süvitsi nendesse küsimustesse, enne kui siis anname teise vooru külalistele sõna. jah, Gunnar Hökmark, mul on küsimus teile kolmele kõigile. kui me ei peaks tegema nii, nagu te ütlesite, et me ei peaks tegema, siis me tegelikult, mis me siis tegelikult peaksime tegema? ehk et kui me siis me tõesti peaksime puhastama spektrit ja kui eh, mobiilside kasutus suureneb veelgi, siis olukord on ju raske ja meil tuleb ju siiski nõudlusele vastata. ehk siis, et kuidas me peaksime seda tegema, kas te tooksite näiteid? viimane kõneleja ütles, et eh, ühiskasutuse äh, suurendamine oleks üheks lahenduseks, kuid ma pole kindel, et sellest piisab, sellepärast et äh, et ka lühiala kasutus suureneb, nii et äh, üleüldiselt äh, andmevahetus suureneb, nii et mida rohkem kasutatakse mool, mobiilsidet, seda rohkem kasutatakse ka teisi äh, edastusvõimalusi või siis ka traadita internet, mis on meil ka siin ruumis, ka selle leviala suureneb ja suureneb. ja üha rohkem kasutatakse internetti ka mobiilide kaudu, nii et me ei saa rääkida siin eraldiseisvatest aladest, nii et äh, lahendage see probleem. kolleeg Trautmann. kolleeg Trautmann, palun suur tänu, proua, suur tänu, härra esimees, üks küsimus. kõneleja rääkis sagedusalade jagamisest. väljaspool litsenseeritud spektrit, kas ta võiks seda natukene rohkem selgitada? me räägime siin ju innovatsioonist ja edusammudest just äh, kognitiivse raadio puhul ja see tähendab seda, et osa digitaalsetest dividendidest tuleb anda teadustööle ja see kehtib kõikide osapoolte kohta ja mina usun, et äh, kõik äh, ringhäälingu ettevõtted, aga ka mobiilsideoperaatorid vastutavad selle eest, ehk kuidas me saaksime aktiivselt, kuidas meie ega nemad saaksid aktiivselt panustada sellele, et see küsimus lahendataks? et kuidas äh, näiteks ka poliitikud äh, peaksid asja lahendama, kuidas nad peaksid sagedusalasid vabastama ja kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et äh, sagedusalasid ei kasutata ilma litsentsita? jah, suur tänu ja proua De Castillo saab esitada järgmise küsimuse. suur tänu, härra esimees, kui nüüd aus olla siis ühe rahvasaadiku jaoks, isegi kui ta on selle küsimusega mõnda aega tegelenud, on see sagedusalade poliitika siiski üpriski tehniline. nii et äh, selles mõttes mingil hetkel lihtsalt on väga raske aru saada, millest räägitakse ja väga raske on kuidagi oma arvamust välja kujundada sellist, mis ka siis tehniliselt vett peaks. nii et tegemist on meie saadikute jaoks väga raske ülesandega. igal juhul võib öelda praegu, et meie saame õppida omadest kogemustest igapäevaelus. härra Forge ütles, et tema lapsed ei vaata televiisorit mitte äh, televiisorist, vaid on, istuvad hoopis arvutite ees. ka minu lapsed teevad sedasama. ja kuna meil on üha rohkem nutitelefone, millega on võimalik ka internetti kasutada, siis on jällegi tegemist äh, valdkonnaga, kus kasutus kasvab ja kasvab. ehk siis, et ka tehniliselt tuleb meil seda tervikut tugevdada, meil tuleb välja töötada tehnilised vahendid ka siin nõudlusele vastamise tagamiseks, nii et jällegi tehnilised küsimused tuleb lahendada. ja ma olen ikka ja jälle üllatunud, kui teiste tehniliste vahendite kasutajad, teistsuguse tehnoloogia kasutajad näiteks äh, maismaa digitaaltelevisiooni kasutajad, kui nemad ikka ja jälle ütlevad, et nende arvates on väga imelik see, et nõudlus kasvab ainult selles suunas ehk et kas erinevate tehnoloogiate kandjad ei saaks omavahel paremini ühendada? sest äh, segadus on tõesti praegu väga suur. nii et äh, hoolimata nüüd sellest, kuidas seda kõike pikaajaliselt äh, jätkusuutlikult kujundada, tuleb meil ju nüüd praegusel hetkel välja töötada oma arvamus mõeldes pigem just paindlikule sageduste jagamisele. mind huvitaks tõesti, mis teie arvates on tõesti vettpidav, mida me saame lepingusse kirja panna, millised oleksid need lahendused, millega me saaksime vastata sellele kiiresti kasvavale nõudlusele? kuidas me saaksime neid sagedusi võimalikult tõhusalt kasutada ja ka tehnoloogiliselt vastata äh, sellele suurema nõudluse väljakutsule, kutsele, nii et nõudlus on olemas ja see suureneb ja kuidagi tuleb see küsimus lahendada. suur tänu ja järgmisena proua Madurell, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida ütlesid eelkõnelejad siin räägiti tõhusast äh, sagedusalade haldamisest sageduste jagamisest, sagedusalade jagamisest eh, ja et see on ka majanduslikult tasuv. ja siis eh, toodi siin väga palju näiteid oma laste kohta, kuid me teame väga hästi, millised on, milline on praegune olukord ja me peaksime lähtuma praegusest olukorrast, mitte keegi pole maininud sõna koordineerimine, võib-olla oleks meil vaja paremat koordineerimistööd, lairibaühendus äh,, Äh, traadita internet, võib-olla mm, need kaks valdkonda tuleks paremini kohaldada praeguste Euroopa Liidu poliitikatega. suur tänu ja mina tahaksin esitada kaks praktilist küsimust, ütleb härra esimees, kuna need huvitavad mind eriti ja võib-olla keegi saaks vastata sellele. kui me nüüd mõtleme sellele, kui suur on see nõudlus uute sagedusalade järele, siis milline on praegune olukord äh, nende sageduste puhul, mis on praegu juba vabaks antud, kas liikmesriigid on seda kasutanud, mis on nendest saanud? ehk et äh, kui suurte alade üle peame me üldse läbirääkimisi pidama? siis teine küsimus, ähm, selle esitan, kuna kolleeg BBC-st rääkis kuludest. kui need kulud tekivad, siis mida see tähendab? kas see tähendab seda, et kui me kulude küsimuse lahendame, siis oleks see BBC jaoks vastuseks? et on küsimus siis lahendatud, kuid kes siis kavatseb need kulud kanda, millised oleks teie lahendusmudelid ja mind tõesti huvitaks, kuidas te vastate. ja nüüd ma annaksingi siis sõna vastusteks ja kuna siin oli väga palju tehnilisi küsimusi, siis anname võib-olla kõigepealt sõna inimesele, kes seda valdkonda kõige paremini jagab. okei okay, um,, basic. aitäh ma sain aru, et küsitakse, mida me edasi peaksime tegema. ja mina olen tähele pannud üllatusega seda, et juba praegu on enamik regulatiivasutusi, kes puutuvad kokku spektriküsimustega kas liikmesriigi või Euroopa tasandil, öelnud et nad on huvitatud edasistest ähm, arengutest ning äh, on olemas ka töörühm, kes ütleb, et kui me kavatseme pikaajaliselt, äh, pikaajalises plaanis loobuda spektri praegusest jaotusest, siis tõstavad kõik lihtsalt käed üles ja ütlevad, et edasi ei saa mitte kuidagi minna, kõik tunnevad äh, üüratut õudust ja kõik on väga halvasti, vähemalt seda on töörühm mõista andnud. aga mis siis saaks või mida te siis teeksite? meie ettevõte mõtleb loomulikult samuti sellele, kuidas eh, siis toimuksid edasised arengud. aastal kaks tuhat seitse tegime Deutsche Telekomiga koos uurimuse ja arvutasime välja, et aastaks kaks tuhat kakskümmend võime me kasu, eh, saada kasu kolmsada viiskümmend miljardit eurot, selle arvutasime välja siis kahe tuhande seitsmendal aastal. ja nüüd eh, soovitaksime me seda, et me võtaksime tõsisemalt äh, kõiki neid uusi arenguid ja saaksime aru, et meil on tegelikult äh, võimalus tagasi saada osa sellest äh, tehnoloogilisest positsioonist, mis meil kunagi oli kommunikatsiooni, raadiokommunikatsiooni tehnoloogia vallas. ning me peame kiiresti paika panema teejuhi ja välja arvutama, kuidas spekter ümber jaotatakse kui uued tehnoloogiad täielikult kasutusele võetakse. tavaliselt ei ole enamik äh, uuest tehnoloogiast tegelikult uus, vaid on juba ammu olemas, lihtsalt äh, seda ei kasutata piisavalt. USA on oma vägede jaoks näiteks välja arendanud kommunikatsioonitehnoloogia, mida nad nüüd lubavad kasutada mm, ka teistel. on selge, et suur osa olemasolevast tehnoloogiast tuleb tulevikus ka kasutusele ja meie äh, peame omalt poolt tegema järeldused. mul on väga hea meel, et siin küsitakse, mida me edasi peale hakkame. minu meelest tuleb kõigepealt otsustada, et me üldse lähme edasi. ja kui me seda teeme, siis me peame tehnoloogilisi uuendusi võtma tõsisemalt ja neid ka õigesti haldama. nagu Catherine ütles, peame me kõigepealt tegema kulutõhususe analüüsi ja endalt küsima, kes, kes maksab kinni need arendused kulutõhususe analüüs selles ju seisnebki, arvestatakse välja, kas midagi on mõtet teha või mitte. ning juba aastaid tagasi räägiti digitaalsest dividendist ning sellest, millist kasu see annab Euroopale. nüüd peaksime tegema sellise analüüsi, kus räägitakse majanduslikust, sotsiaalsest ja tehnoloogilisest aspektist ning arvestatakse välja, millised on äh, kasutegurid iga tahu jaoks, näiteks uued töökohad Euroopale ja siis, kui kõikide aspektide kasutegur on välja arvutatud, võib öelda, et me haldame spektrit tulevikus just nii. see aga tähendab, et me tõesti võime loobuda spektri praegusest jaotusest või praegusest äh, ringhäälingusüsteemist või ülekannete tegemisest. võib aga ka juhtuda, et me ei loobu sellest et ähm, me jääme selle juurde, mida praegu tehakse, võib juhtuda, et valitakse mingisugune keskne tee, kuid tõenäoliselt kasutatakse äh, uusi tehnoloogiaid, neid, mis praegu on olemas, kuid nii-öelda varjatult. meil on praegu võimalik äh, väga odavalt kasutada erinevaid võimalusi, kui me vaatame mobiiltelefone, siis äh, üheksakümne viiel protsendil telefon, telefonidest on sees selline kiip, mis võimaldab telefoni kasutada kogu Euroopas me võime neid telefone edasi arendada. aga meil on võimalik äh, ka jääda selle juurde, mis me oleme juba leidnud äh, jääda selle juurde, mis meil juba on. nii et me peame endalt küsima, kas me tõesti tahame kogu Euroopale lairibaühendust. usun, et vastus on kindlasti jaatav ja e, siis on vaja läbi viia lühiajaline uuring, mis on osaks meie teejuhist, millest ma rääkisin, ja sellisel juhul saaks me, saaksime ka kasutada e, kuuesaja megahertsilist sagedust ning mitte kahe koma viie e, gigast, gigahertsist sagedust, sest sellel on väiksem, oluliselt väiksem levik ma tean, et paljudes riikides on see omavahe, nende sageduste omavaheline vastandus väga provokatiivne küsimus, kuid tegelikult tuleb ju aru saada, et meil ei ole praegu digitaalmaailmas ühtset turgu, siseturgu, meil on kakskümmend seitse erinevat riiki ja me kuidagi peame ühildama neid erinevaid süsteeme. suur tänu! järgmine kõneleja BBC-st um.... suur aitäh! kõigepealt tahaksin ma teha ühe märkuse nende teenuste kohta, mida tarbijad tahavad me oleme palju rääkinud iPlayerist ja teistest seadmetest, mida kasutavad just noored inimesed ja nendest rakendustest, mida laptopidel kas-, või sülearvutites kasutatakse. kuid mõnikord tahavad ka noored inimesed vaadata midagi ikkagi suurelt ekraanilt ja kõrge definitsiooniga. nii et ähm, ka neil võib olla vaja teistsuguseid teenuseid, me peame, äh, me peame aru saama, et äh, kliendid on erinevad, me peame arvestama kõigi nende vajadustega ja vastavalt sellele jagama ka spektri. me rääkisime spektri ühiskasutusalast ja sellest, äh, milliste äh, seadmete abil on võimalik spektri kasutust nii-öelda nutikalt hallata, me rääkisime ka uutest nutiseadmetest, mida saab kasutada, kuid meie BBC-s oleme väga palju äh, uurinud digitaalmaailma ja leidnud, et peamine või üks äh, aspekte on see, et asjad ei ole tegelikult valmis. juhul, kui me jagame spektri ümber, siis peame me tagama, et äh, üks spektri kasutaja ei sega teise spektri kasutaja tööd. meil on vaja väga konkreetselt määratletud lihtsalt mõistetavaid standardeid, kui need ei ole, siis tegelikult ei saa mitte keegi midagi aru seega risk ei seisne mitte selles, et me liigume käsumajanduselt vabaturumajandusele, risk ei ole siin, vaid on olemas üks mudel, mis meile kindlasti ei anna soovitud tulemust ja see on oksjonisüsteem, sest meil on kakskümmend seitse erinevat liikmesriiki ja kui me kõigis neis korraga hakkame kasutama oksjonisüsteemi ning püüame neid süsteeme ka koordineerida äh, ja ähm, püüame neid ühtlustada, siis on ähm, võimalus, et sellest midagi välja tuleb, tegelikult nullilähedane. kui me vajame ühist lähenemisviisi, siis jah, see on võimalik, äh, kuigi sellel teel seisab veel palju komistuskive, kõiki seadmeid, nende töökindlust tuleb kontrollida ja võib-olla saab Euroopa meid äh, teadusuuringute korraldamisel aidata. aga me peame aru saama, et äh, süsteemide koordineerimine ja ühtlustamine on, on keeruline käsumajandusspektri vallas võib-olla tõesti on vaja jät-, jätkuvalt säilitada kontroll, mis tagaks selle, et Spekter annab suurimat võimalikku lisaväärtust, kasutades sealjuures kõiki võimalikke olemasolevaid nutiseadmeid. ja teades väga hästi, et me vajame mobiiltehnoloogiat, kuid lisaks sellele ka robustset püsiühendusega televisiooni, et inimesed saaksid suurtelt ekraanidelt vaadata näiteks jalgpalli, keegi ei asenda seda, seda kogemust homme lairibaühendusega. seda võin teile öelda. mina tahaksin omalt poolt öelda, et me võime vaadata kuulsat Cisco näidet ja karta, et meil tekib ka tõeline spektrikriis, kus meil lihtsalt ei ole piisavat võimsust seda, mida turg ootab või vajab. see võiks olla ka äh, tõsi, me võiksime tõesti sattuda sellesse seisu, kui Euroopa viimase viie aasta jooksul ei oleks kuidagi püüdnud toime tulla muutustega spektripoliitikas. ma arvan, et äh, viie aasta eest äh, olime me tõesti potentsiaalses ohuolukorras. kuid praegu ei ole paanikaks põhjust. meil ei valitse mingit kriisi, juhul kui me tõesti suudame rakendada ja jõustada neid meetmeid, mille kasutamises me oleme juba hakanud kokku leppima. mobiiltööstus kasutab praegu või hakkab varsti kasutama suurt osa äh, nii-öelda uuest eh,, hakkab kasutama uut spektri osa. ja Catherine rääkis meile äh, ka teistest otsustest, mis puudutavad uusi muudatusi ma olen mures sellepärast, et me aasta kaks tuhat kolmteist tõstame nüüd aastasse kaks tuhat viisteist, see tähtaeg, millest siin juttu oli, sest tegelikult on järgmise kolme-nelja aasta jooksul vaja teha väga palju tööd. samas peavad kõik äh, tööstus, äh, tööstused tegema jõupingutusi infrastruktuuri muutmiseks, teenuste pakkumise mm, mustri muutmiseks seda peavad tegema kõik, see on tegelikult äh, täiesti normaalne ettevõtluskeskkond, mis on valitsenud viimased kakskümmend aastat. sellistes muudatustes või vajaduses teha muudatusi ei ole mitte midagi äh, kummalist. ja niikaua, kui äh, me sellest aru saame, on kõik korras. praegu valitseb kahekümne seitsmes liikmesriigis tegelikult olukord, kus peaaegu mitte midagi ei rakendata õigeaegselt. ja just see eh, viivitamine on eh, ka eh, tohutuks komistuskiviks, on selge, et nüüd neid otsuseid, mida praegu tehakse, tuleb rakendada õigeaegselt. me oleme otsustanud Euroopas Äh, et me unustame selle seitsmesaja megahertsi alase debati, kuna me oleme juba pikalt seda debatti pidanud ja me oleme jõudnud järeldusele, et Euroopa huvides on vähemalt osa kaheksasaja megahertsisest sagedusest vabastada lairibaühendusele. me oleme seda juba otsustanud ja ikkagi on ainult üks suur Euroopa Liidu riik, kes on seda ka teinud peaaegu kõik äh, liikmesriigid, äh, välja arvatud Soome, äh, peavad võimalikult kiiresti püüd, püüdma ka jõustada neid otsuseid, mida on tehtud viimase kolme aasta jooksul. või mille tegemise poole on viimased kolm aastat püütud. ma saan aru, miks Catherine on huvitatud sellest, et meil tekiks pikaajaline äh, visioon sellest, millised spektri sagedused järgmiseks vabanevad, kuid praegu olen ma palju rohkem huvitatud lühiajalises perspektiivis sellest, mis viie aasta pärast on. juba praegu oleme me niivõrd palju aega kulutanud sellest rääkimis, rääkimisele, aga tehtud ei ole midagi. me oleksime pidanud õigeaegselt äh, vastavale äh, valdkonnale. Need, selle sageduse vabastamas ei oleks olnud ka nii tohutult kallis, kui valitsused püüavad näidata. ja see oleks olnud tegelikult ju valitsustele kasulik. nii et, nii et need otsused, mis on juba tehtud, neid tuleb ka rakendada ja kui me oleme endalt ausalt küsinud, millele, kuidas neid äh, otsuseid täidetakse, alles siis on mõtet minna järgmise debati osa juurde. suur aitäh! Just very shortly, one word to, to, to respond. What, what are uh, hap-? ma tahaksin äh, veel teile vastata sellepärast, et Ühendkuningriigis on tõesti tehtud plaane, on tehtud otsuseid, kuid äh, need on kõik tehtud eeldusega, et Ringhäälingu organisatsioonid ei pea vabastama kaheksa megahertsist äh, sagedust. huvitav on see, et Ühendkuningriigis on äh, probleem selles, et valitsus ja Afcom tegid otsuse juba enne, kui Euroopa Komisjon otsuse tegi. ma ei ütle, et me Äh, suudame kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks äh, ümber lülitada, kuid me võime ümber lülitada sellise ajakavaga, nagu meie ise alguses plaanisime. kõike, mida meilt nüüd nõutakse pärast meie enda plaanide tegemist, meil ei ole võimalik teha. meil ei ole võimalik teha enda tööd ja Euroopa Komisjoni poolt äh, meile antud ülesannet, kõike seda korraga, see ei ole võimalik. kahtlemata me rakendame otsuseid, mis vastu võetakse nii, hästi, suur tänu nende selgituste eest, suur tänu kõikide vastuste eest, kogu selle informatsiooni eest. sellega ma kuulutaksin esimese osa ammendunuks, tänan südamlikult meie külalisi ja palun nüüd siia üles poodiumile meie teise vooru külalised ning äh, Gunnar juhib ka seda järgmist vooru, nii et suur tänu teile kõigile nii inglise, saksa kui ka prantsuse keeles. So, may I ask you... Uh, kas ma võin teil paluda uued külalised, et te siin poodiumil istet võtaks? As we met earlier. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So thank you very much and I think we suur tänu, ma arvan, et võime jätkata kohe meie kuulamise teise vooruga ja nüüd räägime sellest, äh, ka mida me esimeses voorus kuulsime ja katsuksime seda omavahel ühendada. nii et ähm, me tõesti peaksime võib-olla mõtlema mitte ainult äh, praegusele olukorrale, vaid tähtis on vaadata ka tulevikku. ja nüüd äh, räägime me siis ka tulevikust ja kohe annaksingi sõna härra Christopher Cole, kes on Cisco Spektri poliitikajuht. igal kõnelejal on kümme minutit kõneaega ja te näete minu näost, kui teie aeg hakkab otsa saama Yes, so um, the title of this, this panel was to look at spec- jah, selle vooru puhul pidime vaatama tulevikku ja sellesse, kuidas spektripoliitikat tulevikus kasutada, nii et ma näitan teile tabelit, mida te olete täna juba mitu korda näinud, aga ma loodan, et pole äh, pahased, et seda uuesti näidanud, sest minu ettevõte lõi selles. nimelt äh, räägitakse siin siis sellest, kuhu mobiilne andmeside tulevastel aastatel liigub ja ma arvan, et väga huvitav on vaadata, kuhu tõesti andmemaht kandub. sest me näeme, et mobiilandmeside maht kahekordistub tõesti pea igal aastal ja nüüd äh, see uuring, mille tulemused täna avatakse, seal öeldakse, ma saan teile selle tulemusi juba näidata, ja ka see kinnitab meie varasemaid uuringuid, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastatel räägime mitte kolmest kuni kuuest terabaidist, vaid isegi äh, kuuest kuni kaheksast, nii et numbrid on suuremad, kui me ootasime. nii, videod on teinud väga suure kasvu, nii et videod siis nutitelefonidel ja sülearvutitel. miks on nüüd äh, see erinevus nii suur siis? iPhone iPhone'iga iPhone põhjustab kolmkümmend korda rohkem andmevahetust kui tavalised telefonid, nii et sellepärast on see kasv olnud siin ka nii suur ja ma arvan, et äh, nüüd, kui on meil äh, tulnud veel ka uued äh, i- iPadid, tahvelarvutid, siis arvatavasti see, need andmed, mahud veelgi suurenevad kui me vaatame nüüd äh, neid numbreid siin tabelil, näete et, et kolmkümmend kolm protsenti mobiilsest andmesidest äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimub Euroopas, nii et Euroopas on tõesti kasv kõige suurem. samal ajal siin öeldi ka, et Euroopa on kõige suurem majandus, siis on ta ka kõige suurema mobiilse andmeside mahuga regiooni, et nüüd näete siin kiirust, näete, kiirus on kuussada kilobitti praegu ja USA-s nelisada. nii et ka kiirus on meil kõige suurem. nüüd see spektri jagamine ja spektripoliitika hakkabki siin väga tähtsat rolli mängima, sellepärast et selleks, et jääda eesliinile, tuleb meil midagi ära teha ja nagu siin juba eelnevalt öeldi, siin tõesti nüüd seadusandlik võim saab midagi teha. siis millele me keskendume, on siin just litsenseeritud spekter mobiilandmesides ja kui te vaatate siin seda tabelit, siis te näete eh, just eh, seda, kuidas raadiospektri poliitikaga on võimalik äh, midagi ära teha. siin on toodud ära 3G, siin on kaks korda kuuskümmend megahertsi, kolmkümmend viis ja siin on toodud äh, veel ka kaks koma üks gigahertsi, mis on nüüd vabaks tehtud, aga Euroopa Liidul ei ole praegu siin sellealast otsust vastu võetud ja seepärast ei ole ka äh, poliitikaprogrammis mitte midagi selle äh, kohta öeldud. nüüd siin äh, räägiti litsenseeritud spektrist, aga mina tahaksin rääkida ühest teisest valdkonnast. Vodafone esindaja rääkis ka digitaalsest dividendist, äh, mida soovitakse näha ka spektripoliitika programmis, aga kuna mul on ainult kümme minutit, siis mina tahaksin rääkida hoopis muust asjast nimelt ma tahtsin rääkida traadita juurdepääsust, wifi on siin kõige tuntum. tegemist on väga tehnilise slaidiga, kuid ma üritan natukene selgitada. vasakul pool näete te praegust olukorda, praeguseid standardeid ja paremas tulbas on siis äh, tulevased standardid, mida soovitakse ellu viia. siin on väga tähtsaks küsimuseks äh, kiirus, kiirus äh, peaks olema palju kiirem, kuni kolm koma kaks gigabitti sekundi kohta, siis teine asi, mis on väga tähtis, on spekter. me liigume neljakümnelt megahertsilt saja kuuekümnele megahertsile ja siis ka ajakava kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on standardid valmis nii et praegusel hetkel tuleb hakata mõtlema nende peale ja kui me vaatame nüüd seda spektripoliitika programmi, siis see on tõesti väga õige aeg, millal sellest rääkida, kuid asjad ei ole veel nii kaugele arenenud raadiospektri poliitikaprogrammi raames. nii et miks on kõik tähtis, miks on traadita ühendus nii tähtis, miks on meil vaja kõike seda ja miks on meil vaja neid standardeid, millest me räägime? esiteks äh, andmete kandmine välistele andmekaitsjatele. siin näete nüüd seda statistikat. Ähm, härra Fudge rääkis, et äh, järjest rohkem hakatakse laadima andmeid äh, wifi'le. ja kui me vaatame statistikat, siis põhiliselt äh, kasutame me mobiiltelefone, nutitelefone, me oleme kas kodus või töö juures, see on siis umbes kuuskümmend protsenti meie ajast. nii et äh, mina teeksin ka nüüd äh, näiteid, kui me toome siin Belgia mobiilioperaatori Mobistar, siis äh, Mobistar äh, vaatab täpselt, kas on olemas mõni wifi võrk ja hüppab siis sellele võrgule iga kord, kui on võimalik. nii et meil on vaja wifi võrkude võimsust tõsta. aga me ei räägi siin mitte ainult mobiilsete andmete laadimisest, vaid tooksin näiteid, kus me saaksime ka ühiskonnaelus kasutada neid võimalusi, nagu näiteks äh, traadita videovõrgud. siin on üks näide haiglast. ma panen siia nüüd kõik need osapooled slaidi peale, siin on näha, kus meil on võimalik kasutada kõrglahutusega videosid patsientide ravimisel näiteks kui laboris saadetakse andmeid otse arsti telefonile, siis äh, hädaabikutset, äh, õdede hooldajate kutsumine, kommunikatsioon video vahendusel hooldajate vahel, nii et need on kõik võimalused, kus on võimalik kasutada traadita võrgu võimalusi ja mobiilseid süsteeme. kui me vaatame nüüd haridust, haridusasutusi, siis hakatakse järjest rohkem kasutama traadide videosüsteeme koolides, klassides, klassiruumis. nii et õpetajal on võimalik äh, erinevatest kohtadest õpetada ja kasutada videokonverentse, aga siis kõrglahutusega videokonverentse, mida nimetatakse ka telepresensiks siin on veel üks näide ka kodusest võrgust. me teame, et ka kodus üha rohkem kasutatakse videosüsteeme. videojul-, videoturvasüsteeme. ja järjest rohkem kasutatakse Wi-Fi Wifit ja BBC ähm, esindaja siin mainis ka seda, aga ma ei usu, et see on midagi, mida hakatakse nüüd kohe kasutama. mida siis on võimalik selles osas ära teha? härra Fodž rääkis siin litsenseerimata alast kuussada megahertsi. meie Ciscos kasutaksime viit gigahertsi, sest seda on võimalik kasutada võimalikult kiiresti ja võimalikult väheste tõrgetega. nii et äh, kui meil on siin juba kaks koma neli gigahertsi operaatorid seal olemas, siis miks me ei võiks minna ka üle viiele? ma ei tea, kas te näete siin, aga siin all on Jaapan, USA, Lääne-Euroopa, isegi India mingil määral äh, siin on spekter, mida on võimalik kasutada wifi jaoks viiel gigahertsil, nii et tegelikult meil on siin juba alged olemas ja miks me ei võiks seda laiendada? me soovime viie koma kahekümne viielt kuni viie koma seitsme viiekümne kaheksani seda laiendada, laiendada ka praegust kasutamist, nii et oleks võimalik alla laadida võimalikult väheste probleemidega ja tähtis on see, et see ei tohiks siis äh, ristuda praeguste kasutavate süsteemidega nagu sõjaväesüsteemid ja, ja satelliidisüsteemid. ja nüüd äh, tahaksin teha väikese kokkuvõtte selleks, et äh, mäletaksite, mida ma ütlesin, esiteks siis, et mobiilne andmeside kas-, vahetus kasvab ja et meil tuleb midagi ette võtta on väga palju põhjusi, miks meil on vaja mobiilset lairibaühendust kasvatada, selleks et kasutada siis traadita võrgustikke, et oleks võimalik ka mobiilsidet äh, rohkem kasutada. on võimalik kasutada kõiki neid võimalusi siis nüüd koolides, kodudes, haiglates. ja selleks, et äh, kõiki neid võimalusi kasutada, on meil vaja litsenseeritud spektrit suurendada ja see lisandväärtus, mida parlament äh, saaks teha, oleks just raadiospektri poliitikaprogrammis viie gigahertsist sagedust suurendada ja selle kasutamist kasvatada. suur tänu! suur tänu! me läheksime edasi järg-, suur tänu, läheksime edasi järgmise ettekande juurde, mis puudutab äh, mitmesuguseid rakendusi. suur tänu, et te mulle sõna andsite. Eh, ütleb Patrick van Nihvrik. selle eh, koosoleku eh, kontekstis räägime me sellest, mis on kõige parem tuleviku jaoks, millist rolli saavad mängida satelliidid ja mida nad on juba mänginud. kõigepealt näiteks ma räägin sellest firmast, kust ma pärit olen, see on SES. meil on olemas terve nelikümmend neli satelliite ja meil on ka kaks eh, siis eh, opereerivat firmat SS Astra, SS World Skies ja meie organisatsioon loodi tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal Luksemburgis. Eh, meil on kontorid ka Ühendkuningriigis ja Hollandis. meie anname satelliidivõimsusi video jaoks, nii teleülekannete jaoks kui ka audiovisuaalteenuste jaoks, andmesidet ja ja lairiba pakume me, siis me pakume ka eh, telefoniteenuseid mm, eh, sada kakskümmend viis miljonit eh, kodumajapidamist on see, kuhu Astra satelliidid jõuavad. ühtekokku on meil seitseteist satelliiti, mis katavad Euroopa territooriumi ja kogu aeg tuleb juurde uusi satelliite, nende hulgas toimuv hange. ma tahaksin teile näidata et me oleme küll globaaltegija, aga meie fookus on regionaalne. SES Astra eh, on siis toodud siin ära eh, eh, tumekollase värviga oluline on rõhutada ja tegelikult võib-olla seda slaidi ei ole liht-, lihtne, seda saate, seda ei ole lihtne vaadata, sest et ruum on suur, pilt väike, aga satelliitkommunikatsiooni hulk ja osakaal on väga suur. see moodustab ühtekokku üheksakümmend neli koma kolm miljardit eurot. ja sellepärast on väga oluline, et me langetame, eksime poliitilisi otsuseid, sellepärast et äh, majanduslik äh, väärtus sellel äh, tööstusharul on väga suur. meie mõtleme tuleviku võimsustele ja just nimelt satelliidid võimaldavad tuleviku võimsusi luua. satelliidid Eh, võivad eh, pakkuda väga erinevaid rakendusi, teenuseid ja seda saab teha eh, kahel moel. kõigepealt satelliit pakub kas võimsust või on ta lihtsalt mingisuguse teise tehnoloogia jaotuspunkt. satelliidid võivad koguda uudiseid ja see muutub järjest eh, olulisemaks, see muutub olulisemaks televisiooni ja muude asjade jaoks. Eh, palju on lisandväärtusega teenuseid, eh, mis lähevad kaugemale lihtsast edastamisest, on saadete edastamine, see töötab ettevõtete jaoks ja nii edasi. üks väga oluline topik ja ma, teema ja ma arvan, et tänase päeva kõige olulisem teema on just nimelt spektri oluline kasutamine ja selle tõhus kasutamine, sest satelliidid kasutavad spektrit väga tõhusalt, optimaalselt. siin on üks näide, siin on üks satelliit, mis katab tervet Euroopat, ta kasutab ühte tüüpi eh, sagedust aga eh, seda eh, sama sagedust on võimalik kasutada ka mujal, näiteks kui kasutada seda Lõuna-Aafrikas, siis Eh, see muutub teises kohas nähtamatuks. ja nüüd te näete, et niimoodi just kasutatakse neid uusi eh, G-sagedusi ja niisugust asja on võimalik eh, korrata, seda võib korrata iga kahe kolme kraadi järel, et kasutatakse sedasama salad, sagedust, nii et, et meil on olemas üks sagedusala ja me kasutame seda korduvalt. satelliidid eh, annavad momentaalse üldise, eh, üldise eh, kasutuse teatud geograafilises piirkonnas. on olemas satelliitlairiba satelliite võib eh, pakkuda digitaalse lõhe lahendamiseks otsese eh, lahenduse, kiire lahenduse, sellega võib hõlmata kõiki eh, majapidamisi. praegusel hetkel me pakume lai riba teenust täiesti kättesaadavate hindadega ja kui te kasutate uusi tehnoloogiaid nagu, nagu LTE, FFTC, FFTH, siis eh, eh, siin selle jaoks on vaja eh, väga suurt investeeringut Euroopas eh,. siis eh, eh mõiste scalability tuleb siin ähm, mängu, see on oluline äh, selleks, et digitaalne lõhe kaoks. on olemas ähm, teenused äh,, satelliitlairiba äh,, mis on täiesti taskukohane ja see on kättesaadav igal pool Euroopas oluline on rõhutada ka seda, et et just nimelt video on see, mis tõukab seda nõudlust satelliiditeenuste järele ning eh, satelliidi kaudu on võimalik tunduvalt tõhusamalt levitada eh, videosid ja eh, mis nüüd puudutab meie firmat, siis me tõesti saame pakkuda selliseid teenuseid kõikidele igal pool Euroopas ja me jätkame oma tööd, meie arendustegevus käib täie hooga. nii et me saame pakkuda eh, ka eh, teenuseid kõrgemal eh, sagedusel ja taskukohase hinnaga. innovatsioon on äärmiselt oluline võimaldab mitmesugust innovatsiooni, kui te vaatate näiteks digitaal- eh, televisiooni, siis kõigepealt algas see üheksakümne kuuendal aastal Prantsusmaal eh, ja praegusel hetkel juba üheksakümmend kaks protsenti eh, televere kasutajatest Euroopas on läinud üle digitaaltelevisioonile ja ilmselt te olete kõik äh, vaadanud kõrgresolutsiooniga saateid, näiteks jalgpallimatši või midagi sellist ja see on ikkagi väga huvitav sellele on aidanud väga palju kaasa just nimelt satelliit, andmeside, sest et Euroopas on juba kolmsada kakskümmend kõrgresolutsiooniga kanalit me pakume me mitte ainult kõrgresolutsiooniga saateid, vaid on võimalik ka 3D televisioon. see on oluline ka e, e, kommertskommunikatsioonis on mitmesuguseid satelliite, mis teenindavad seda valdkonda ja oluline on see, et me suudame pakkuda sidet ka e, kaugete piirkondadega, Aasia, Aafrikaga nüüd eh, eh, selles valdkonnas ma nimetaksin veel ühte asja, et eh, meil on vaja harmoneeritud spektri haldamist terves Euroopas. satelliidid on olnud juba viisteist aastat kosmoses ning oluline on see, et nende haldamine toimuks eh, stabiilselt. meie jaoks on oluline, et oleks selline regulatiivne stabiilsus eh, sellepärast, et eh, muutused regulatiivraamistikus võivad avaldada negatiivset mõju nendele satelliitidele, mis on juba kosmosesse lastud Äh, on oluline ka väga olu-, väga oluline see RSPB laius, ribalaius, see äh, sagedus, mille kaudu Euroopa ettevõtted pakuvad teenuseid Aafrika ettevõtetele. ja meie ei taha, et teie siin räägi-, et te siin vabastaksite meie jaoks uusi spektrialasid, vaid meie palume teid kogu südamest, et te looksite meile stabiilse äh, Eh, regulatiivraamistiku ja ikkagi ei pääse me kuidagi mööda sellest Cisco eh, uuringust, mis ütleb, et just nimelt põhiline kasvuallikas on eh, video, sest et järjest suureneb nõudlus videode jaoks, videode osas ning me tõepoolest usume, et see niimoodi ongi ning me arvame, et eh, meie suudame maist tehnoloogiat satelliitidega väga hästi toetada ja seda kõigepealt eh, video vallas. ja väga hea, et me arutame seda teemat, see on väga oluline teha ka selles hoones. suur tänu. Te pidasite kinni oma ajast, huvitav ettekanne ja nüüd ma annaksin sõna eh, eh, härra Deniss Leskopile, kes on siis uurimisprogrammide direktor. suur aitäh! tegemist on väga eh, raske ülesandega, nimelt sellega, et olen viimane kõneleja ja seda sellepärast, et suur osa huvitavaid punkte on juba ära räägitud minu kolleeg valmistas samuti teie kuulamise jaoks ette ettekande ja me tahaksime rääkida millestki sellisest, millest on tegelikult juba tükk aega räägitud või mida on kaua ette valmistatud. Telekomi ühisturu ettevalmistamine. ma arvan, et me võime nõustuda suure osaga sellest, mida ütlesid eelkõnelejad, ennekõike siis, et kindlasti ootavad nii kodanikud kui ettevõtted äh, ühisturgu, sest nad kasutavad telekomi teenuseid järjest äh, rohkem. ja samuti kasutavad nad neid äh, teenuseid ähm, mobiilselt, sest nad reisivad väga palju. kõigil on vaja kommunikatsiooniteenuseid siis, kui nad reisivad, isegi kui on olemas väga head wifi või püsiühenduse võimalused, kasutavad inimesed ju ikkagi ka mobiiltelefone ja nutitelefone. ning äh, seetõttu võime me öelda, et mobiiltelef-, äh, mobiiltehnoloogia kasutamine võib tugevdada seda liikumisvabadust, mis meil Euroopa Liidus on ja sellega aidata kaasa juhtmevaba ühisturu tekkimisele või lairibaühisturu tekkimisele? seda küsimust tegelikult ei ole täna veel väga põhjalikult käsitletud. toon teile väga lihtsa näite. me ei saa Euroopa Liitu pidada kahekümne seitsmest erinevast akvaariumist koosnevaks äh, suureks akvaariumiks, kus kõik, ähm, äh, kõik väikesed kuldkalad ujuvad oma akvaariumis ringi ja järgmisesse nad ei pääse e, justkui e, nutiseade peaks piiril seisma jääma, sest spektrid pole koordineeritud ja ta mujal ei tööta. E, seega tahan ma öelda, et teenused peavad saama vabalt piiri ületada, et nad peaksid saama nendest piiridest justkui sujuvalt üle ujuda. ja see on oluline nii inimestele kui ettevõtetele, eriti kui me räägime VKE-dest. sest VKE-d on tavaliselt keskendunud küll kohalikule ja regionaalsele tasandile, aga mõned neist pakuvad teenuseid ka mujal Euroopas ja see tähendab seda, et nad peavad saama ligipääsu teiste Euroopa riikide äh, infosüsteemi andmebaasi äh, kataloogidesse ja seda ka siis, kui nad parasjagu reisivad. Neil on vaja seda ka teha piisavalt kiiresti, seega peab olema tagatud kiire ühendus nii on neil võimalik äh, luua reaalajas ühendus ja loomulikult peab selle ühenduse hind olema taskukohane ja läbipaistev. kui me tahame, et meil oleks äh, telekomi teenuste ühisturg, siis peame kõigepealt lahendama turu fragmentatsiooni äh, küsimuse. tegemist on vastuolulise probleemiga, siia olen pannud üles mõned arved kõik nad ei ole väga hästi loetavad, aga äh, Orange'i äh, arve näiteks on väga suur, see on aastast kaks tuhat üheksasada kolmkümmend kolm tuhat viiskümmend kaheksa eurot ja teine arve on William Harrisoni oma, kes kasutas Pariisis äh, arvutit ja pidi maksma kaheksa tuhat naela nii et äh, me näeme, et äh, selliste piiriüleste teenuste või teises riigis äh, teenuste kasutamise eest võib ähm, ühe riigi telefoniomanik maksta väga kõrget hinda. me oleme täna rääkinud väga palju spektri paremast haldamisest, aga me peame sealjuures kindlasti arvestama ka neid lisakulusid või lisatasu, mida küsitakse, kui inimesed reisivad. Ähm, selliseid lisatasusid rakendavad näiteks mobiilioperaatorid või ka võrguoperaatorid ja neid kulusid on eriti raske kanda just üksikisikutel, aga ka väikeettevõtetel ja sellised ettevõtted seega on ebasoodsas olukorras. paljud kõnelejad on juba ka öelnud, et spektri haldamine on Euroopas väga fragmenteerunud ning et läbilaskevõime on erinevates riikides erinev Nendest äh, küsimustest tuleb kindlasti rohkem rääkida. võib-olla oleks meil vaja üle-euroopalist litsentsi, mis võimaldab teenuseid kasutada kõikjal Euroopas. peale selle tahaksin mainida seda, milline on meie kommunikatsioonituru struktuur, praegu on see oligopolistlik ehk siis äh, mõnikord on isikul litsents väga pikaks ajaks, näiteks viieteistkümneks või kahekümneks aastaks ja tegelikult ei olegi teistel võimalik samal ajal turule siseneda. kuigi suurem konkurents äh, tooks kaasa ka suurema innovatsiooni ja oleks kasulik kogu turule. millised on negatiivsed mõjud, mis tulenevad äh, nendest kolmest põhilisest takistusest, mida just nimetasin? esimene negatiivne mõju on see, et me lükkame edasi elektroonilise kommunikatsiooniteenuse ühisturu tekke. mina olen sellel turul töötanud mitmeid aastaid ning olen ühisturu loomisest kuulnud väga palju ja väga pikalt. elektroonilise kommunikatsiooniteenuse paketi viimane läbivaatamine küll praegu toimub, kuid äh, tegelikult ei ole eesmärgile eriti palju lähemale jõutud. teiseks negatiivseks mõjuks on see, et VKE-d ei saa üle-euroopaliselt äh, areneda. väikeettevõtetel võib olla väga innovaatilisi ideid, nad võivad suuta neid ideid ka kiiresti ellu rakendada ja uusi tooteid turule tuua, kuid kuna turg on praegu niivõrd äh, killustunud, äh, seda ka kriisi ja paljude erinevate teenuste korraga turule tulemiste tõttu, siis ei ole VKE-del tegelikult võimalik äh, spektritehnoloogiat täielikult ära kasutada. ühes suures ähm, ärikoolis Prantsusmaal on äh, äriinkubaator, kus äh, ettevõtjad töötavad koos mänedžeridega ja püüavad lahendada seda püüavad lahendada probleemi, kuidas eakate inimeste eest kodus hoolt kanda, kasutades ära uudset tehnoloogiat. väikeettevõtetel on väga raske siin äh, kaasa rääkida. Prantsusmaal võivad nad muidugi seda tööd teha, aga kui nad tahavad piiriüleselt äh, oma tegevust laiendada, siis see on nende jaoks väga raske. teistes valdkondades võib väikeettevõttel palju äh, kergem olla laieneda teistesse riikidesse ning kolmandaks negatiivseks mõjuks on ähm, ähm, negatiivne mõju meie põhiliikumisvabadustele ehk siis inimeste kaupade ja teenuste liikumise vabadusele. me peaksime mõtlema sellele, mis saab edasi, mis saab homme, aga mis saab ka kümne aasta pärast, sest ka kümme aastat on selles valdkonnas lühike aeg. mis siis saab kümne aasta pärast? tõenäoliselt tekivad uue põlvkonna teenused tekivad teenused, mis võimaldavad meil energiat tõhusamalt ära kasutada, mis arvestavad kestliku arengu nõuetega, mis võimaldavad inimestel töötada kodus, õppida kodus mis võimaldavad uusi ideaalilähedasi lahendusi. muidugi ei tea me täpselt, eh, mis just homme saab, kuid eh, mõne aasta eest töötasin ma Telekomi regulatiivasutustega, kahe tuhande esimesel aastal eh, viisime me läbi uurimuse, kus keegi ei uskunud, et oleks võimalik tehnoloogia abil teha selliseid asju, nagu täna tehakse seega on meil praegu väga raske ennustada, mis saab järgmise kümne aasta jooksul. kui me tahame, et äh, homne päev saabuks, et saabuks see kümne aasta, äh, kümne aasta järel saavutatav eesmärk, siis tuleb meil kindlasti rohkem mm, pühenduda VKE-de probleemide lahendamisele, sest VKE-d on innovatsioonimootoriks. Nende jaoks peame võimaldama piisavalt äh, piisavalt äh, ruumi, kus nad saaksid eksperimenteerida ja oma lahendusi proovile panna. muidugi äh, on kõik need sammud kasulikud äh, ühisturu loomisel. ja meie arvates, meie arvates tekib niimoodi üle-euroopaline teenuste platvorm, nii et ehm, klient alati ei teagi, millise võrguga ta praegu ühendust saab, ta lihtsalt teab, et ühenduse saamine on võimalik. me oleme rääkinud täna mitmeid kordi ka digitaalsest dividendist, tegemist on asjaga, mis võimaldab meil ehm, mõelda spektri läbilaskevõimele ja spektri jaotamisele ning eh, minu jaoks ehm, tähendab digitaalne dividend ka seda, et inimesed on sunnitud olema innovatiivsemad eh, ja et hinnad langevad uued platvormid võimaldavad meil ka tõesti panna aluse elektroonilise kommunikatsiooni teenuste ühisturule. ma arvan, et eesmärgi saavutamine on võimalik olemasoleva poliitika abil, mis puudutab siis spektri haldamist ja reguleerimist, konkurentsi reguleerimist, millest rääkis ka Simon Forge. me peame mõtlema sellele, kuidas spektrit dünaamiliselt jagada, kuidas saaks pakkuda uusi teenuseid ja ära kasutada satelliidivõimsust. nagu Peter mõne aja eest äh, samuti selgitas. ja me ei tohi unustada, et kui spekter on jaotatud, siis tuleb lahendada teisi küsimusi. palju on juba räägitud digitaalsetest probleemidest aga me ei tohi unustada ka konkurentsipoliitikat. me peame tagama, et kui äh, teenused on olemas, äh, siis peavad nad olema ka taskukohased ja äh, hinnad peaksid ikkagi langema, mitte suurenema kui me mõtleme tehnoloogilisele paindlikkusele, mis võimaldaks kõigil äh, valida endale sobivat tehnoloogiat ning kasutada parimat olemasolevat tehnoloogiat, siis, äh, siis tuleb meil rääkida ka ähm, spektri järelturust ja spektri kollektiivsest kasutamisest. me peame tagama, et turud oleksid avatud kui me mõtleme Google'ile, Microsoftile, Amazonile, kõigile neile ettevõtetele, siis me teame ju, et oma töö alguses olid nad VKE-d, testimisfaasis olid nad väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, nii et ähm, nende näide näitab, et turud peavad olema avatud, siis saab turule tulla uusi tegijaid, kes samuti ähm, saavutavad suuri asju, suur aitäh! Thank you very much and suur tänu ja teie viimane näide Google'i ja Yahoo kohta, et need olid väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, oli väga tähtis näide, näiteks üks Rootsi ettevõte Spotify üritab ka pakkuda muusikateenuseid. tundub olemast äärmisliku ideega, aga nad ei ole ka väga edukad, sest nad ei saa tegutseda Euroopa Liidu tasandil, kuna tegemist on intellektuaalomandi õigustega, mis tuleb lahendada, nii et tõesti te tõite välja kõik need probleemid, mis selles valdkonnas on. nüüd on teil võimalus esitada küsimusi, teha kommentaare, märkusi. kui mitte keegi ennast vabatahtlikuna üles ei anna, siis mina tahaksin teilt üht küsida. Te tõite välja oma arvamuse, oma kogemused, oma teadmised. Te ütlesite, et asjad muutuvad kiiresti. me ei tea, kui palju muutub, meil tuleb midagi ette võtta ja et kogu see asi on väga keeruline. ma olen nüüd natukene irooniline, sest ma ei võta mitte ainult teie sõnavõttu kokku, vaid kõike seda, mida me täna siin kuulsime kuulsime pea kõikidest ettekannetest, aruteludest, et me oleme tõesti segaduses ja segaduses kõrgel tasemel. nii et tahaksin teilt küsida, et kui te olete nüüd järele mõelnud, millised oleksid siis konkreetsed ettepanekud selleks, et muuta või parandada seda direktiivi, millest me siin praegu räägime? Euroopa Parlamendis antakse meile tavaliselt täiskogul kaks minutit kõneaega, nüüd ma annan teile kõigile kaks minutit selleks, et te saaksite öelda, kuidas seda, seda õigusloomise projekti ettepanekut muuta. kas sooviksite alustada? jah? ma arvan, et esimene asi, mida ma teeksin ja see oli viimane osa minu ettepanekust, nimelt laiendada seda litsenseerimata ala. ma arvan, et seda on lihtne teha see ei puuduta väga paljusid praeguseid kasutajaid ja parlament saaks tõesti midagi ära teha ja peale selle ma küll eeldasin, et siin räägitakse sellest rohkem, nimelt litsenseeritud spekter, mis on väga tähtis. ma arvan, et tähtajad tuleks jätta nii, nagu nad on praegu raadiospektri poliitikaprogrammis ja me peaksime nüüd üle vaatama ka litsenseeritud spektrialade tulevast jagamist. ma ei laseks teil nüüd sellega siin äh, pääseda, te näitasite siin meile selle kohta, kuidas äh, mobiilne andmesidevahetus kasvab ja vähemalt täna me ei rääkinud siin üldse kiiruse küsimust, mis on ka üks väga tähtis aspekt, kui me räägime võimsusest ja seda, et nõudmine on järjest kiiremate ja kiiremate ühenduste järele, et siin räägitakse sajast megahertsist aastast kaks tuhat kakskümmend ja kui me vaatame nüüd, kui kiire on see areng olnud, siis et sada 100 megabaiti aastaks kaks tuhat kakskümmend. samas Lõuna-Koreas soovitakse juba tuhat megabaiti sisse viia. nii et äh, küsimus on siis muidugi teile kõigile, et see, mis on nüüd seal komisjoni ettepanekus kirjas, kuidas see spektri jagamine vastab äh, siis suurenenud nõudmisele? ma arvan, et kiiruse küsimus ei puuduta mitte ainult spektrit, ma arvan, et äh, spektri raames tuleb öelda, et äh, mida laiemaks me spektri muudame, seda kiirem on ka kiirus, nii et mida rohkem on meil spektris sagedusalasid, seda kiirem on ka ühendus. jah, otse loomulikult on seal ka teisi faktoreid, mis mängivad rolli. mobiilside puhul on tähtis kõndida, minna edasi 4G ja LD poole aga ma arvan, et me ei räägi siin sajast megabittist sekundis aastal kaks tuhat kakskümmend, vaid lihtsalt, et me liigume selle poole. peale spektri tuleks meil tuua ka kiudühendus võimalikult kiiresti kodudesse. kui me vaatame mobiilsidet, siis traadita ühendus on ainult saatejaamast koduni, sealt edasi on ju tegemist siiski traadiga ühendusega, nii et ma arvan, et kiudühendus on see, millest me tule, millest meil tuleks rääkida selleks, et nõudmisele vastata. suur tänu, järgmisena härra von Niftrik. jah, suur tänu, tulles nüüd tagasi küsimuse juurde, mida muuta, ma arvan, et me tegelikult ei palugi väga palju midagi muuta. me palume, et Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, arvestaksid ka laiemat tagapõhja, kommunikatsiooniliit üleüldiselt, sest äh, satelliidid kasutavad erinevaid äh, sagedusalasid, meil on seal C-riba ja U-riba ja neid on päris palju juba ära kasutatud, need on satelliidifirmadele kasutatud ja nüüd äh, me üritame ka järjest rohkem lõpptooteid pakkuda kasutajatele, nii et oleks väga tähtis, et me saaksime seda spektrit ümber jagada ja uuesti kasutada spektrialasid. sellega spektri võimsust tõsta ma ei hakka rääkima siin kaheksasajast megahertsist, sest see on meie jaoks liiga madal number. kui me räägime siin ähm, ülikiirest ühendusest lõpptarbijale, siin räägiti Vodafonest ja teistest näidetest, aga mis saab sellest viimasest kümnest protsendist, et kas me tõesti üritame sealt viimase välja pigistada ja võimalikult palju jaamasid püsti panna? või me näeme mingit teistsuguse võimaluse, kus me anname siis selle viimase osa mingitele suurtele firmadele, mis selle ümber jagavad. suur tänu. härra Esko. jah, mis puudutab esimest küsimust. ja ma ettekandes juba ütlesin, et ma olen veendunud, et meil tuleks anda üle-euroopalisi litsentse. siiamaani on olnud meil liiga vähe koordineerimistööd, me peaksime ühtsemalt tegutsema ja me peaksime lähtuma siseturu põhimõtetest ja sisseturu sisse viima. sellel lähtub ju Euroopa Liit. meil on vaja ühisturgu ka litsentside jaoks ja kuidas neid litsentse siis jagatakse, see sõltub äh, alade kasutamisest. me peaksime pigem liikuma avatud litsentside poole. võib-olla me ei peaks mitte rääkima siin ühekordsest tasust, vaid sellest, et mingi teatud ajaperioodi jooksul makstakse. ja võib-olla meil tõesti tuleks seda kõike koordineerida Euroopa Liidu tasandil selleks, et riiklikud äh, huvid ei oleks esiplaanil. olen nõus oma eelkõnelejaga et me peaksime tõesti pöörama tähelepanu ka nendele aladele, mil, mida siiamaani ei kasutata ja satelliidid oleks üheks väga heaks lahendiks. ja mis puudutab sagedusalasid, siis seda ma ei taha väga kommenteerida, sest olen eelkõnelejatega nõus. suur tänu! kas keegi veel soovib sõna saada? kui mitte, siis tänan meie teise vooru esinejaid. suur tänu selle arutelu eest. mul on mõned mõtted, mida tahtsin teiega jagada. nimelt meil on vaja lahendust lühiala spektri jaoks ja ka ühiskasutuse jaoks, siin mainiti juba väga palju erinevaid spektri osasid. ma arvan, et oleks väga tähtis see asi üle vaadata. ja siis räägiti siin üleeuroopalistest äh, teenustest. mul oleks väga hea meel, kui me saaksime ka selles valdkonnas natukene kaugemale minna, sest see on tegelikult ju üks selle tehtava ettepaneku kavatsetest, et tõesti liikuda selles suunas ja muuta Äh, litsentsidega kauplemist lihtsamaks ja tuua erinevad osapooled ühise laua taha. nii et see oleks ka üks tähtsamaid saavutusi. aga siis ka see arutelu selle kohta, kuidas piisavalt äh, spektrit avada, spektriruumi saada. ma arvan, et tegemist on käim-, käi-, praegu veel käiva aruteluga. minu raportit esitletakse tööstuskomisjonis veebruari lõpus ja siis saate ka kõik ähm, otse loomulikult seda kommenteerida ja muudatusettepanekuid teha. kuid tähtis on, et kui see sidemaht kasvab ja kui meil on vaja kasutada parimaid äh, kiirusi, võimalusi ja nii edasi, siis meil tuleb sellest asjast äh, ka rohkem rääkida Euroopa Liidul on vaja kahteist tuhandet megahertsi, tuhat kahtesadat megahertsi ja praegusel hetkel oleme me kuskil viiesaja juures. me räägime siin kõik sellest, mis on juhtunud viimastel aastatel, ehk et sidemaht kasvas siis nii palju, siis nii palju, aga teenused, uued uued aparaadid, mis nendest on saanud? mina olin väga-väga üllatunud, kui ma nägin, millised vajadused on uutel notitelef-, telefonidel, uutel tahvelarvutitel ja nii edasi. ma arvan, et iPhone, iPad, nutitelefonid ei ole tegelikult inimkonna arengus viimaseks tasemeks, tehnoloogia arengus viimaseks tasemeks. me võib-olla juba järgmisel aastal näeme täiesti uusi saavutusi ülejärgmisel aastal ja üle-ülejärgmisel aastal. keegi teist mainis ka kodus erineva tehnika kasutamise suurenemist, seda, et erinevaid ähm, aparaate ühendatakse omavahel, ja seda interneti kaudu. nii et meil tõesti oleks vaja tähtis teada, kus me oleme ja mida täpselt äh, muuta, nii et mulle tundub, et me oleme alles arengu alguses ja vahel mõtlen, et ma vaataksin nagu mustvalget televiisorit ja mõtleks, et oh, kui tore aga asjad on muutunud sellest ajast, kui mustvalged televiisorid leiutati. jah. ma arvan, et ka kolleeg BBC-st on minuga nõus nagu ka kõik teised kolleegid. ehk et me peame olema nendeks muutusteks valmis, et majandus peab olema nendeks muutusteks valmis. jah, me võime vaadata ja võrrelda seda sellega, mis juhtus kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel GSM-võrkudega. ja tõesti, mul oleks väga hea meel, kui me kõik siin ka sellel silma peal hoiaksime tahaksin teid kõiki tänada sellel kuulamisel osalemise eest, ma arvan, et sest eriti teise vooru, aga ka esimese vooru äh, kõnelejad on väärt veel ühte aplausi.